uuesti ja mul on teile anda informatsiooni, olen härra Dimitar Stojanovilt äh, saanud palve isiku puutumatuse kaitsmise tõttu kohta, sellepärast et